ütlen ka nägemist proua volinikule ja tervitame siin proua Georgievat, sest tegemist on järgmiseks meil proua Strifleri raportiga Euroopa Vabatahtlik Humanitaarkorpus. palun, raportöör. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada proua Georgievat selle uue algatuse eest Euro-, Lissaboni leppe raames tahaksin äh, rahutada koostööd äh, selle õigusettepaneku raames. see ettepanek hõlmab Euroopa vabatahtlike väärtuste väljendamist ning solidaarsust nendega, kes on keerulises olukorras, tugevdades Euroopa suutlikkust äh, vastata humanitaarkriisidele. Euroopa peab tagama humanitaarabi, mis on adekvaatne ja vastab siis äh, humanitaarkriiside ulatusele. humanitaarabi mängib olulist rolli katastroofideks valmistumisel ja äh, kriisiolukordades ähm, reageerimisel see tähendab, et see raport toob enda kaasa tõelist lisaväärtust, sellepärast et äh, siin vastatakse igale olukorrale eraldi, tegemist on äh, lisaelemendiga olemasolevatele struktuuridele ja kõik äh, ähm, Euroopa Liidu liikmesriigid saavad sinna olla kandidaatideks, siin tagatakse juba olemasolevate kogemuste väärtustamine läbi sertifitseerimise koha peal. mul on olnud võimalus kohtuda mitme vabatahtlikuga pilootprojekti raames, kes on saanud kogemust, mis on hindamatud, minnes appi inimestele, kellel on seda kõige rohkem vaja, peale selle o, täidab see Äh, algatus, praegused puudujäägid humanitaarabi vallas äh, vabatahtlike osas ning äh, tõstab teadlikkust ka Euroopa kodakondsusest. humanitaarabi on moraalne kohustus, kahjuks kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ette nähtud eelarve on tunduvalt väiksem kui algselt välja pakutud ja kasutan võimalust ka et väljendada oma muret EKO peadirektoraadi ettepaneku üle. me teame, milline on praegu öö, maksete hilinemise probleem, see on seotud selle peadirektoraadiga ning ma loodan, et see lahendatakse kiiresti, et aidata vajadust äh,, vaja äh,, abi vajavaid inimesi ning loodan, et see programm Äh, äh, hinnatakse siis ka läbi regulaarsel. aitäh, proua Georgieva nüüd. suur aitäh, lugupeetud president. mina tahaksin alustuseks tänada südamest Euroopa Parlamenti ning isiklikult äh, proua Striflerit jätkuva tugeva toetuse eest Euroopa vabatahtliku humanitaarkorpuse loomisele see raport äh, peegeldab Euroopa kodanike vaateid, nende vaateid, keda te esindate. vastavalt Eurobaromeetrile kaheksakümmend kaheksa protsenti eurooplastest toetab Euroopa humanitaarabi vabatahtlike loomise ning äh, ootavad selle mm, töö algust. koos parlamendi aktiivse osalusega komisjon ja nõukogu nüüd äh, on jõudnud äh, viimasesse faasi ning äh, muudavad selle soovi äh, reaalsuseks. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ligi kakskümmend tuhat eurooplast on osalenud selle tegevuses, pakkudes abi vajaduses olevatele isikutele. kahjuks vajajate arv üha suureneb, kuid see samuti seeläbi vabatahtlikud ise saavad kasu, nad saavad uusi oskusi, uusi kogemusi praegusel eelarve piiratud eelarvega ajal me peame tagama häid tulemusi vahe, võttes arvesse neid vahendeid, mis me panustame, meil on vaja abistada vabatahtlikega ise endi arengusse panustama. enamus neist on noored ning nende jaoks vabatahtlikuks olemine on samuti üheks võimaluseks olla konkurentsivõimelisem väga äh, pingelisel tööturul. me oleme kolme vooru pilootprojekti välja töötanud, äh, liigu, ligi nelikümmend äh, vaba mm, humanitaarorganisatsiooni osales selles ning nad pakkusid omalt poolt panust ning selgitasid, mida on vaja koolituses ka töökohtade jaoks eesmärgiks oli eh, see, et tegemist oleks platvormiga meie väärtuste levitamisele ning eh, samuti oli eesmärgiks abistada neid, kellele abi hädasti vaja oli. me nägime suurt entusiasmi ning pühendumust nende poolt, kes pilootprojektides osalesid. üle kahesaja viiekümne inimese noortest Äh, noorteni vaimu poolest. nii et nende viimaste hulgas kõige eakamad olid lausa seitsmekümneaastased ja pean ütlema, et me tundsime väga suurt uhkust selle üle, et olen Euroopa humanitaarabi volinik sest et eh, seeläbi me näitasime, et eh, tegemist ei ole juhusega, et Euroopa Liit on siin valdkonnas eh, liidri rollis. mis puudutab konkreetselt parlamendi osalust, tahaksin mõningatele aspektidele tähelepanu pöörata. parlament toetas aktiivse kodako-, Euroopa kodakondsuse algatust, see aitas muuta ka nähtavamaks selle sammu ning aitas kaasa kogu eesmärgis avalduse samuti. Äh, kasutasime me prioriteetselt äh, vabatahtlike humanitaarkriisides, oleme vältinud äh, relvastuskonfliktides vabatahtlike kasutamist. oleme eelkõige looduskatastroofide ning rehabiliteerimise ning arengu eesmärkidel kasutanud vabatahtlikke see on täiesti kooskõlas Euroopa Liidu prioriteetidega, kuid samuti siin on tegemist valdkonnaga, kus meil on humanitaarorganisatsioonides puudu oskustest. ning lõpetuseks parlament äh, toetas äh, soomõõtme osalust ning naiste osalust ja ma võin teile ütelda, et iga kord, kui ma looduskatastroofides või konfliktides kannatada saanud äh, piirkondades viibin, siis ma näen naisi mitte ainult ohvritena, vaid ka äh, Äh, abistajatena, elude päästjatena. ja lõpetuseks ütleksin, et äh, tõesti, me mõistame, tegemist on kogu äh, protsessi algusega ning ootame edasist koostööd Euroopa Parlamendiga programmi elluviimisel, delegeeritud õigusaktide ja standardite vastuvõtmisel, vahearuande koostamisel temaatiliste prioriteetide kohta ning samuti iga-aastase aruande vallas kohaldamise ning hindamise, hindamise kohta. suur aitäh, lugupeetud volinik ning nüüd äh, eelarvekomisjoni nimel äh, proua Munis de Urquiza. suur aitäh, lugupeetud president kuus miljonit äh, alla kahekümne viie aastast noort on äh, töötud Euroopas. esimeseks eesmärgiks peaks olema võidelda töötuse ning noorte töötuse vastu. Pan-Euroopa mehhanism, äh, mis kätkeb endas vabatahtlikku humanitaarabi pakkumist, on üheks heaks võimaluseks parandada noorte oskusi ning nende mm, töö saamise võimalusi humanitaarvaldkonnas eelarve raames antakse mm, koolitus kahekümne tuhandele noorele eurooplasele, eelarve on oluliselt väiksem sellest, mida komisjon tahtis kakssada kümme miljonit, proua Stifler ka ütles seda, aga kui neid vahendeid kasutatakse noorte jaoks, siis tõesti need vahendid on teretulnud. aga me peame minema kaugemale. kõik see on väga positiivne Euroopa Liidu jaoks ja eh, mis puudutab eh, eelarvekomisjoni äh, tööd, siis äh, vahendid ei tule siin humanitaarabifondist ning kindlasti ei ole tegemist äh, sellega, et me konkureeriksime teiste humanitaarorganisatsioonidega. suur aitäh ja härra Bulan, palun. teda hetkel ei ole ja siis lähme edasi järgmise kõneleja juurde, härra Kats Marek, eh, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud eh, president, daamid ja härrad, ma tahaksin eh, tänada volinikku ning meie raportööri selle eest, et te kogu projektis ka nii pühendunult olete tegelenud, ma arvan, et tegemist on väga olulise projektiga kogu Euroopa Liidu jaoks mulle teraapi pakkumine on äh, üheks äh, Euroopa Liidu vastutuseks. humanitaarkriiside arv on üha kasvanud ning meil on vaja reageerida. väga tihti on abi vaja läinud äh, samaaegselt paljudes erinevates kohtades. humanitaarabi pakkumise mõte on suurepärane, kõik on nõus sellega, aga selleks, et meie reageering oleks tõhus, me peame oma tegevust koordineerima sellest ka mõte, luua Euroopa vabatahtlik eh, humanitaarkorpus, me peame näitama, et meie suutlikkus humanitaarkatastroofidega toime tulla on endiselt eh, väga heal tasemel, me peame inimesi abistama kõikides piirkondades, kus looduskatastroofid aset leiavad. me peame humanitaarabi Äh, juba olemasolevaid humanitaarabisüsteeme äh, täiendama, me ei saa mm, topeltööd teha. ning kui me vaatame humanitaarabi põhimõtteid, siis äh, eelkõige on oluliseks siin, et me suudaksime lisaväärtust luua. aitäh ja proua Gretu, palun üks minut. suur aitäh ja ma tahaksin avaldada tunnustust proua Strihlerile koostatud raporti puhul ning tänada samuti proua Georgievat äh, pideva toetuse eest Euroopa Vabatahtliku Humanitaarkorpuse loomisel. tegemist on olulise sammuga äh, parandamaks Euroopa Liidu nähtavust rahvusvahelisel tasandil ning samuti aitab see paremini toime tulla humanitaarkriisidega kolmandates riikides. siiani me oleme me üles näidanud solidaarsust raskustes olevate isikutega ning see mehhanism on äh, väga oluline, sellepärast et ähm, me loome selle ajal, kus äh, looduskatastroofide arv suureneb ning majandusstabiilsus on väiksem, see tähendab seda, et humanitaartegevusele suunatakse vähem vahendeid. üle saja miljoni euro eraldamine tähendab seda, et me suudame välja koolitada viis tuhat vabatahtlikku, kes tuleksid toime kriisiolukordades. tegemist on olulise meetmega ning seeläbi on võimalik äh, hästi tõhusust parandada. aitäh, härra Newton-Tan, palun. suur aitäh, lugupeetud president. mina nagu teisedki tunnen suurt uhkust selle üle, et saan selles arutelus osaleda, sellepärast et tegemist on millegi väga olulisega ma pole kindel, et meedia sellest räägib, aga tegemist on heade uudistega, nii et äh, see niivõrd äh, huvitav võib-olla ei ole, aga mis me näeme Lissaboni lepingus, äh, see mõte oli seal juba sees, tegemist on pikaajalise arenguga, mida me tervitame, arengukomisjonis oli ainult üks isik selle vastu, me suure mm, häälteenamusega seda toetasime, raportööri koos proua Stifleri ja teiste komisjoni liikmetega me kuulasime ka noori, kes pilootskeemides osalevad, nad olid väga entusiastlikud äh, ja neil oli palju kogemusi, nad mitte ainult ei abistanud äh, nende piirkondade inimesi, kes kannatab maavärinat, üleujutust ja muu all, vaid äh, lisaks sellele need noored, kes pilootkatsetes osalesid, ütlesid, et tegemist oli suurepärase kogemusega äh, neil oli võimalik koos töötada teiste noortega teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, nii et kogemus oli kasulik kõikide jaoks. ja ütleksin, et see on nagu Erasmuse programm mõned, mis võimaldab üliõpilastel õppida erinevates Euroopa Liidu riikides. nii et hoolimata erinevast, et sööme me kas rosbiffi või spagette, aga ikkagi on meil väga palju üksteisest õppida kõikjal maailmas ka mina osalesin triloogis ja saavutamaks kokkulepped nõukoguga ja üks asi valmistas minu jaoks pettumust ja ma usun ka minu kolleegide jaoks parlamendi poole pealt. meie oleksime soovinud et vabatahtlikud kannaksid mingisugust märki, mis näiteks, et tegemist on Euroopa Liidu jõududega, võib-olla näiteks väikest märki T-särgil äh, või ähm, silti, aga paljud nõukogus arvasid, et tegemist on halva mõttega, nagu oleksid nad selle üle häbi tundnud. usun aga, et äh, paljud vabatahtlikud ikkagi hea meelega kannaksid Euroopa lippu, ükskõik kuhu nad ka ei läheks nüüd see, mis proua Georgieva ütles, Eurobaromeetri kohaselt kaheksakümmend kaheksa protsenti Euroopa kodanikest toetavad seda algatust ja muidugi nad peaksidki ja tervitan igati seda. minu enda koduriigis meil on UKIP tohut-, kes on alati kõige vastu, igasuguse abi vastu, rändajate vastu ja nii edasi. Nemad siin täna ei ole, äh, see pole üldse üllatav, aga tahaksin näha homme, kas UKIP ja teised euroskeptilised äh, fraktsioonid ja parteid hääletavad selle ettepaneku vastu. praegu on siin kojas ainult väike äh, arvi saadikuid kohal, aga me kõik võime tunda suurt uhkust selle üle, et me äh, oleme algatamas midagi, millest on kasu nii Euroopale kui kogu maailmale suur aitäh, härra Newton-Tann ja nüüd saab sõna härra Svensson, poolteist minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president. ja suur aitäh volinik Georgievale ning aitäh ka proua Stiflerile. ma arvan, et on tõesti erakordne, et me oleme suutnud nii kaugele jõuda ning et nüüd äh, Euroopa Vabatahtlik Humanitaarkorpus on äh, reaalsuseks saamas, tegemist on solidaarsuse küsimusega, tõhususe küsimusega, osad väidavad, et Euroopa Liit ei peaks sekkuma taolisesse tegevusse, mina aga nende hulka ei kuulu. ma ei usu, et keegi võiks üldse midagi muud arvata, me peame äh, olema seotud sellega, tegemist on solidaarsusega, tegemist on märguandega sellest, kuidas meie Euroopa Liidus soovime osaleda rahvusvahelises äh, kogukonna tegevuses, tahame inimesi aidata. see on osaks Lissaboni lepingust samuti ja me võime selle osa üle rõõmu tunda tegemist on ekspertidega, seega on võimalik pöörduda õigete inimeste poole, ei ole vaja hakata neid otsima. me juba kuulsime sellest, kuivõrd hästi toimis äh, hädaabi Filipiinidel. me peaksime sellest õppust võtma, ma arvan, et me oleme palju edasi liikunud rahvusvahelise humanitaarabi pakkumisel, tahaksin tänada proua Schifferit, komisjoni ja kõiki kohalviibijaid, sellepärast et me oleme seda korpust loomas, tegemist on suure sammuga edasi solidaarsuse teel. suur aitäh, härra Svensson ning härra Cortes Lastra, palun. suur aitäh, ma tahaksin esmalt avaldada tunnustust raportöörile ning samuti Äh, tahaksin äh, tänada proua Gorgievat. Te võite meie toetusele selles küsimuses lootma jääda, tegemist on suure sammuga edasi, sellepärast et tegemist on millegagi, millega me oleme tööd teinud alates kahe tuhande kuuendast aastast ning äh, kaks tuhat üheksa Lissaboni lepinguga ei olnud see veel kohustuslik, nüüd aga on meil võimalik üles näidata suurt solidaarsust, sajad inimesed saavad uusi oskusi ning suudavad abi pakkuda. palju on no, veel teha. selleks, et kogu tehtav töö oleks nähtav ning samuti arengu ning rehabiliteerimise seoste äh, tugevdamisel. seeläbi on aga meil võimalik pühendunult äh, solidaarsust üles näidata, humanitaarabi pakkuda ja teha seda sidusamalt ning seeläbi on meil võimalik aidata neid piirkondi, kellel kõige rohkem abi vaja läheb. aitäh, president. ka mina tahaksin kõigepealt õnnitleda proua Štriflit selle raporti eest. me oleme sellega samm lähemale jõudnud selleni, et saavutada Lissaboni leppe artikli kakssada neliteist eesmärgid, nimelt et noortel eurooplastel oleks võimalik osaleda huma-, humanitaarabiprogrammides Euroopa Liidust väljaspool. ma nõustun täielikult raportööriga, et vabatahtliku humanitaarkorpuse liikmete tegevused peaksid põhinema Euroopa konsensusel humanitaarabi valdkonnas ja see peaks äh, põhinema neil vajadustel, mida on, mis on kohapeal kindlaks tehtud. ja olen ka nõus, et kindlasti peaks äh, jääma siin välja relvastatud konfliktid ja riigisisesed äh, rahutused, sest me peame tõesti hoidma siin tasakaalu vabatahtlike tegevuse ja nende ohutuse vahel. ma tervitan ka seda, et äh, parlamendil on võimalik äh, süsteemi parandada möödunud aastate kogemuste mm, põhjal ja ma usun, et äh, Euroopa vabatahtliku humanitaarkorpuse vabatahtlikud näitavad või rakendavad praktikas meie humanitaarseid väärtusi ja annab meile võimaluse näidata üles solidaarsust inimestega kolmandates, kolmanda maailma riikides, kes on raskustes. see vabatahtlik korpus muidugi muudab nähtavamaks Euroopa Liidu humanitaartegevused. aitäh, palun proua Papadopol, üks minut. suur tänu, proua president see Euroopa Valley humanitaarkorpus põhineb kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta komisjoni otsusel, et et väljendada Euroopa Liidu humanitaarseid väärtuseid ja aidata inimesi, kes on raskustes kolmandas, kolmanda maailma riikides äh, Euroopa Vabatahtlik Humanitaarkorpus saab täiendada juba olemasolevate äh, struktuuride ja äh, organisatsioonide tegevust, me tervitame seda raportit, sest see äh, paneb paika standardid vabatahtlike koolitamiseks ja nende tööks ja samuti see kasutab vahearuandeid selle tõhususe hindamiseks äh, Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike puhul kasutades äh, hinda, hindamisnäitajaid. mul on hea meel, et kasutatakse nii, nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid näitajaid, et hinnata eesmärkide saavutamist. palju õnne tõesti selle raporti puhul! nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde, üksteist sõnasoovijat on, nii et ma annan kõigile teile sõna, palun äh, ärge minge oma kõneajast üle, nüüd äh, proua Panajotov, üks minut aitäh, proua president, volinik ja õnnitlen äh, raportööri, et äh, suutsite leida kompromissi äh, selleks, et see ettepanek ähm, ette valmistada ja tõesti õnnitlen ka äh, selle puhul, et on kaasatud kodanikke, see tagab humanitaarkorpuse edu. ma mäletan, et kaks aastat tagasi esindasin Bulgaaria parlamendis Euroopa asjade komisjoni ja seal jõudsime samuti üksmeelele humanitaarkorpuse loomisel. see on väga oluline noorte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 ale najmä pre mladú generáciu európanov. proua president ma arvan et äh, äh, vabatahtlik humanitaarkorpus on äärmiselt oluline äh, mis puudutab euroopa kuvandit euroopas aga ka euroopa noorte jaoks, nad saavad minna riikidesse, kus nende abi on vaja, nad saavad koguda väärtuslikke kogemusi ja eelkõige saavad tuhanded noored inimesed oma silmadega näha tõelist häda sest ähm, Euroopas tihtipeale on selline nõudlik äh, ähm, mentaliteet, kus ei hinnata sel-, neid äh, väikseid, äh, neid, neid põhilisi ähm, võimalusi, mis meil on haridusele, peavarjule, ähm, söögile ja sellisele mõtlemisele saa-, sellise mõtlemise saame lõpetada sellise vabatahtliku tegevuse abil. aitäh, härra Mikolašič, palun. see ettepanek Euroopa vabatahtliku humanitaarkorpuse loomiseks järgib väga konkreetseid ettepanekuid, valikuid, kuidas aidata inimesi, kes on hädas. on väga oluline, et Euroopa Liidu kodanikel on võimalik isiklikult osaleda humanitaarabi andmises. me peame aga ka meeles pidama, et tegemist on erakorraliste tingimustega koha peal ja sellepärast peab olema tagatud turvalisus seda, et neil vabatahtlikel on, on, neid vabatahtlikke tuleb eh, ka selles mõttes toetada. härra Ferreira, palun. aitäh, proua president. me ei sea seda kõike sugugi kahtluse alla, meil on, me muidugi tervitame altruismi ja solidaarsust ja muidugi ähm, on on see väga austust vääriv, et paljud eurooplased soovivad aidata hädas olevaid inimesi, aga sellegipoolest on meil teatuid kahtlusi selle humanitaarkorpuse loomise suhtes. meile näib, et vabatahtlikke kasutatakse siin ära, kasutatakse vahendina, siin kasutatakse nende väärtusi, nende emotsioone. ja komisjoni poliitilised ettepanekud äh, on tihtipeale, avaldavad tihtipeale negatiivset mõju kolmandat maailma riikidele, mis, ja need sugugi ei aita kaasa äh, arengukoostööle. aitäh, härra Kelly, palun. Äh, nagu härra Newton Dunn juba täna ütles, siis tegemist on hea algatusega, aga me ei kuule sellest kuigi palju ajakirjanduses ja nagu ka volinik ütles, siis umbes üheksakümmend protsenti Euroopa kodanikest pooldavad neid ettepanekuid. ma usun, et ähm, need inimesed ka väärivad mm, meie kiitust selle töö eest, mida nad on üsna vaikselt ja tähelepanematult äh, ära teinud. paljud inimesed on ka huvitatud vabatahtlikust tööst, ma tunnen mitmeid noori, kes on pärast õpinguid äh, läinud tege-, läinud välismaale vabatahtlikku tööd tegema. ja ma tunnen ka eakaid inimesi, kes on juba pensionil, aga veedavad palju aega vabatahtliku tööga, nii et me, äh, mul on hea meel, et oleme organiseerinud äh, sellise tegevuse äh, niimoodi, et inimesed saavad koos seda teha. härra Obermann. aitäh. üks e-, eelkõneleja avaldas muret euroskaptikute üle ja mina tahan öelda, et võimalikule samaaegselt euroskeptik ja samalt samas vägagi abivalmis. mina olen mitmetes äh, ähm, ähm, orga-, organisatsioonides vabatahtlikuna tegev ja selleks ei ole vaja Lissaboni lepingutes vabatahtlikuna tegutseda äh, mina olen äh, mitte ainult Saksamaal, vaid ka näiteks Hispaanias, teistes riikides äh, vabatahtlikuna aidanud, seda nii üleüldiselt. Äh, Üld-, tahan öelda, et on väga hea, et noored, noortele inimestele antakse see võimalus, võib-olla on rahalisi vahendeid veidi napilt, kuid ma tahaksin meenutada, et meil on ka Euroopa sees väga palju probleeme. on liikmesriike, ke-, kelle, kus selliseid tegevusi läbi ei viita, ma mõtlen siin näiteks Kreekale, nii et võib-olla me peaksime iseennast äh, aitama ja see võiks ka olla stiimul noortele inimestele, et äh, tegutseda Euroopa sees. aitäh, palun proua Živka. me oleme viimasel ajal näinud mitmel pool maailmas, et kui toimub katastroof, siis on vaja kiiresti ja tõhusalt ohvreid aidata aidates äh, neid inimesi, kes on tabatud kriisist, siis äh, see on moraalne kohus nii maailmas kui, nii maailmale, kogu maailmale kui Euroopale. Euroopa annab äh, viisteist protsenti kogu maailma äh, humanitaarabist ja ka Lissaboni leping näeb ette sellise humanitaarkorpuse loomise. me juba kuulsime, et umbes üheksakümmend protsenti Euroopa kodanikest arvab, et Euroopa Liit peaks rahastama humanitaarabi ka majanduskriisi ajal. kui nüüd rääkida Horvaatiast, siis nelisada kuuskümmend kuus vabatahtlikke tegevust on kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast ette võetud üle üheksa tuhande neljasaja vabatahtliku äh, on äh, neist tegutsenud, nii et meil on ka Horvaatias mitmeid vabatahtlikke tegevusi. crizele umanitare înregistrate în ultimii ani la nivel mondial impun o acțiune humanitaarkriisid, mis on viimastel aastatel maailmas toimunud, vajavad kooskõlastatud Euroopa Liidu tegevust. see ettepanek Euroopa Vabatahtliku Humanitaarkorpuse loomiseks väljendab Euroopa solidaarsust ja sotsiaalset ühtsust. vabatahtlike väljaõpe ja mobiliseerimine humanitaaroperatsioonide täiendab juba olemasolevaid instrumente Euroopa vabatahtlike osalemine tugevdab ka koostööd liikmesriikides ja äh, parimate tavade vahetamist. on oluline tuua välja, rõhutada humanitaarabi olulisust ja samuti vabatahtliku töö olulisust noorte inimeste äh, seast, sest see on oluline äh, akti-, et kodanikud oleksid aktiivsed. aitäh, proua Morvai, palun aitäh. liberaalide poolel on meil kolleeg, kes juhtis meie tähelepanu asjaolule, et ühelt poolt on tegemist vabatahtlike korpusega, ja see ühendab vabatahtlike Euroopa Liidu lipu alla, me peaksime selle üle uhked olema ja meie euroskeptikud või eurorealistid, meile see idee ei meeldi. tulge palun Ungarisse, kallis kolleeg, ma viin teid ühte tehasesse, kus omanikud on eurooplased, kus ungarlased töötavad kahesaja viiekümne euro eest kuus ilma et mingite õigusteta. püüdke neid siis veenda olema uhked Euroopa Liidu ja selle lipu üle. ma tahaksin teada, kuidas see teil õnnestub. aitäh, palun härra Plenkovitš. Ah, äh, proua Morvaile on sinise kaardi küsimus, kas te olete sellega nõus? proua Morvai jah, palun. aitäh. proua Morvai, minu naine on ungarlane, ma olen poole jõuludest ja uue, uut, uue aasta õhtutest veetnud Ungaris ja mul ei ole mingisugust probleemi Ungarisse tulla, võtan teie kutse vastu, mul on väga hea meel ungarlastega rääkida, tunnen neist paljusid ja ma olen kindel, et nad on kõik nagu need, keda mina tunnen, väga entusiastlikud Euroopa Liidu suhtes proua Morvaibel. kui äh, palun, äh, kallid kolleegid, olge mulle tunnistajateks, et minu kutse oli täiesti tõsine. mul on väga hea meel esitleda teile seal, näidata teile ooperat, äh, terme ja muuseume ja tahaksin teid viia siis ka tehastesse või Tesco kaubamajadesse või teistesse suurtesse poodidesse, kus inimesed töötavad kahesaja viiekümne euro eest, rääkige nende inimestega ja püüdke neid veenda siis äh, Euroopa Liitu toetama. aitäh, palun nüüd härra Plenkovitš. aitäh. mina usun, et Euroopa Liidu äh, vabatahtliku humanitaarkorpuse loomine oleks Euroopa Liidule väga hea ja mul on hea meel nende jõupingutuste üle, mida on volinik Georgieva teinud, ma arvan, et meil on juba olemas ÜRO mudel ja komisjoni ja partnerite konsultatsioonide raames tehtu vajab head õigusraamistikku, kuid ka eelarveraamistikku arvestades sada viitkümmet miljonit, mis meie käsutuses on, siis nii noortega seotud tegevuste kui ka eakamate kaasamiseks, kellel on palju entusiasmi ja kes on valmis aitama kriisiolukorras inimesi, sellepärast arvan ma, et see korpus äh, annab meile rohkem nähtavust ja tugevust äh, Euroopa Liidu tasandil. aitäh, palun nüüd Saar Stiil gospođo predsjednice evo ja pozdravljam aitäh tahaksin samuti esile tõsta seda raportit ning äh, vabatahtliku humanitaarkorpuse algatust. see kinnitab Euroopa Liidu juhtrolli humanitaarabi ja arenguabi vallas. ma olen kindel, et kakskümmend tuhat vabatahtlikku Horvaatiast on samuti rõõmsad selle meetme üle ja ma olen kindel, et see aitab kaasa ka Euroopa mõõtme tugevdamisele, Euroopa identiteedi loomisele, mis on samuti Euroopa Liidu äh, juhtrolli toetuseks äh, humanitaarabi vallas maailmas. muidugi on meie hulgas ka neid kes usuvad Euroopa projekti ja teiselt poolt on siin populistid ja nad tahtsid sulgeda näiteks piirid kõrgelt kvalifitseeritud noortele, kes aitaksid kaasa Euroopa majanduse konkurentsivõimelisemaks muutmisele ning nad ei taha ka teisi aidata, sellepärast ütlevad nad, et et Euroopa Liit ei ole, et Euroopa Liit ei pea nii tegema Äh, palun nüüd volinik. suur tänu. mul on väga hea meel selle toetuse üle, mida siin väljendati Euroopa vabatahtlike humanitaarkorpuse loomisele ja tahaksin lihtsalt mm, välja tuua kolm äh, punkti, kõigepealt äh, vastuseks kommentaaridele äh, siin väljendati muret selle üle, kuidas Euroopa Liit rakendab arenguabi ja selle üle, kas Euroopa vabatahtlikud aitavad kaasa arengule ja ma tahaksin rõhutada lihtsalt, et me oleme töötanud selle korpuse väljaarendamise kallal, mille raames inimesed on kvalifitseeritud teisi aitama, kuid nad aitavad teisi inimesi ka ne-, aitavad neil ennast aidata. me oleme, me välja õpetanud kohalikul tasandil seitse tuhat vabatahtlikku, nii et meil on ka kohaliku tasandi kvalifikatsioon olemas selleks, et kriisidega tegeleda ja teiseks tehti siin kommentaare ka nähtavuse kohta ja selle kohta, kuidas inimesi teavitada headest uudistest. me töötame väga palju selle algatusega ning teeme jõupingutusi, et seda nähtavamaks muuta. homme näiteks kell neli proua Strifler ja ma ise peame maha Twitteris äh, chati, nii et palun osalege selles. kuid nüüd äh, tõsisemast küljest äh, tõepoolest väga raske on edastada häid uudiseid, palju lihtsam on juhtida tähelepanu õnnetustele, kui need juhtuvad. palju raskem on töötada ennetamise kallal ja sellepärast kõik, mida me teeme humanitaarabi vallas praegu, selle puhul alati rõhutame ennetust olgu see nii raske kui tahes, seda tuleb kindlasti teha. ja lõpuks minu viimane kommentaar puudutab seda, et nüüd algab alles tõeline ränk töö, sellepärast et me teame, kui raske on selle algatuse ellurakendamine ja mul on väga hea meel rõhutada, et me oleme saanud äh, toetust vabatahtlike organisatsioonidelt, alguses olid nad pisut äh, skeptilised selle algatuse suhtes, kuid nüüd, kui nad selles ise osalevad, on neil, on meil nende täielik toetus ja ma olen kindel, et kõik, mida me teeme, aitab Euroopas olla headuse jõud. ja see aitab äh, kaasa ka Euroopa konkurentsivõimele tõst-, konkurentsivõime tõstmisele ja tegemist on Euroopa näol siis piirkonnaga, mis on rikas mitte ainult raha ja ressursside poolest, vaid ka inimeste ja väärtuste poolest ja see annab mulle kõige rohkem rahuldust selles töös, mida me koos teeme. aitäh, proua Strihler, palun. teen kiiresti. Mm, kõik on juba enam-vähem ära öeldud, alguses oli pisut vastasseisu tõepoolest vabaühenduste poolt raport, äh, mis puudutas ka vabatahtlike julgeolekut, kuid äh, te näete, et selle raporti põhjal oleme tõesti kõigele mõelnud ja vastanud kõikidele nendele küsimustele. mina tahaksin tänada kõiki fraktsioone sellepärast, et ja ka variraportööre sellepärast, et äh, tegemist on ühise tööga ja tänan ka oma assistente ja volinikku Georgievat abi eest. me oleme teinud väga meeldivat koostööd see on olnud väga pikk koostöö, kuid äh, tänu sellele on meil tõelist lisandväärtust pakkuva meetmega ja see peegeldab tõesti Euroopa kodakondsust, äh, mida meil väga vaja on, aitäh. suur tänu, proua Strifler. nüüd seega on arutelu lõppenud ja hääletus leiab aset homme kell kaksteist. ütlen siin ka nägemist äh, proua volinikule ja nüüd on meil päevakorras üheminutilised sõnavõtud ja kõigepealt annan